kas on vastuväiteid, sellega on mandaat kinnitatud. sotsiaaldemokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis on palunud, et Sergio Gutierrez asendab Magdalena Alvarest äh, äh, äh, ühisparlamentaarses komitees Venemaaga, kui vastuväiteid pole, siis on ka see ametisse nimetame kinnitatud nõukogu seisukoht, esimene lugemine ja selle